istungi protokollid on välja jagatud, kas on kommentaare? ei ole. siis on protokoll kinnitatud. tahaksin teile teada anda, et kaheksateistkümnendast aprillist alates on parlamendi president ja nõukogu president nelikümmend seitse õigusakti allkirjastanud vastavalt reeglile seitsekümmend kaheksa parlamendi kodukorrast. Nende õigusaktide pealkirjad avaldatakse selle istungi protokollis. ja nüüd peame me päevakorra järgi valima Euroopa Parlamendi asepresidendid Vadle, Bert, Pizzotto, Castaldo, Cerasova Dobrev, Haudala, Huhtasaari, Jarko, Karas, Kolaja, Kopats, Krasnodemski, Ulis, Silva Pereira ja Viiland. kandidaati. Need olid siis kandidaatide nimed ja need kandidaadid on ka nõustunud kandideerima ja nüüd tuleb hääletama asuda. esimese hääletusvooru eel pean teid informeerima ka protseduuri kohta. kõigepealt tellerid äh, on needsamad, kes ka parlamendi presidendi valimisel osalesid ja palun, et äh, lugupeetud kolleegid tuleksid siia äh, hääletuskastide juurde. kolleeg Philips saabub, kas kõik on kohal? tundub, et kõik on kohal allora Non abbiamo segnalazioni di assenze, quindi prosegu-. keegi ei ole teada andnud, et ta ei saa tulla, nüüd äh, peab ütlema, et selle hääletusvooru lõpus annavad oma hääle tellerid. kuna kandidaatide arv on suurem kui äh, kohtade arv, siis tuleb äh, salajase hääletusega hääletada vastavalt kodukorra reeglile seitseteist lõige üks. esimeses voorus valitakse kuni neliteist asepresidenti ning need, kes maksimaalse arvu häältest saavad või enamuse, siis eh, need osutuvad valituks, kui sellist ei ole, siis tuleb teine hääletusvoor ja kui on vaja ka kolmandat vooru, siis piisab valituks saamiseks suhtelisest eh, ena-, häälte enamusest ja lõpuks tehakse teatavaks, kes sai valituks. härra Keda, palun minge hääletuskasti LM juurde. palun president, kuuskümmend üks protsenti parlamendisaadikutest on uued. meil peaks olema ka võimalus teada saada, kes need asepresidendikandidaadid on. kas saaks kuulda kas või lühikese avalduse nendelt ja kuulda, miks nad kandideerivad, minu fraktsioonis ka ei ole äh,, ma ju tean oma kandidaati, aga teistest fraktsioonidest mitte. suur tänu teile ütleksin teie kommentaari peale, et ähm, parlamendi juhatus otsustas, et äh, kandidaatide ärakuulamine on võimalik ainult presidendi valimisel, aga mitte asepresidentide valimisel ja me lihtsalt ei saanud seda oma päevakorda võtta. nüüd palun, et saali korrapidajad annaksid kõik vajalikud vormid saadikutele. neliteist asepresidendi kohta on, seega need ametikohad on vabad ja teie saate vähemalt kaheksa kandidaadi poolt hääletada vastasel korral loetakse teie hääletussedel kehtetuks ja loomulikult rohkem kui neljateist inimese poolt hääletada ei saa. kui märgite kellegi teise, siis peetakse teie hääletussedelit ka kehtetuks. nüüd on hääletus avatud ja nüüd teeme pausi ja ootame, kui hääletustulemused teatavaks tehakse palju edu! allora la votazione è chiusa invito gli scrutatori a procedere allo spoglio delle schede ja tahaksin nüüd paluda, et häältelugejad asuksid hääli lugema. Äh, istung on peatatud seniks, kuni hääled on loetud. ja kui me hääletamiseks jälle kokku tuleme, siis kõlab kell ka siin hoones, aitäh